vastavalt päevakorrale järgneb nüüd ühine arutelu Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta. Eh, härra Svoboda soovitus ühinemislepingu kohta, leping Horvaatiaga, Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta ning raport, mille on samuti kirjutanud härra Svoboda, puudutab Horvaatia taotlust saada Euroopa Liidu liikmeks on siis selle ürituse arutelu teemaks ja annaksin kohe sõna meie raportöörile härra Svobodale, kellel on kõneaega neli minutit. Äh, äh, suur tänu, president. eesistuja, volinik, lugupeetud külalised Horvaatiast ja härra Lukaševitš, Lukaševitš ja Horvaatia suursaadik ning pealäbirääkijad. ma olen tõesti liigutatud ja mul on hea meel, et ma esitan parlamendile oma lõppraporti ja palun nõusolekut Horvaatia ühinemiseks Euroopa Liiduga. see oli pikk ja raske protsess ja liitumisläbirääkimiste käigus puutusin ma kokku kolme peaministriga ja ka teiste poliitikutega, härra Milanovitš ja härra Popovatšiga. ja kõik äh, Horvaatia poliitikud näitasid üles suurt väärikust ja käitusid väärikalt, väites, et Euroopa asjades me peame ühiselt edasi minema ja see peaks olema heaks eeskujuks selle piirkonna teistele riikidele. ma tahan tänada ka variraportööri suurepärase koostöö eest ja loomulikult avaldada tänu ka komisjonile ja volinikule Füülele. ja ka nõukogu liikmetele ainult järjekindel Euroopa-suunaline poliitika võimaldas meil Horvaatia läbirääkijatega jõuda kokkuleppele, et Horvaatia viib läbi vajalikud reformid ja teeb koostööd Haagi rahvusvahelise kriminaalkohtuga ning aktiviseerib koostööd kohtuga. see ei ole mitte Euroopa jaoks ainult tundlik küsimus, sest ainult seistes silmitsi minevikuga saab lahendada mineviku probleemid ja ähm, ma nägin ka kriitikat Horvaatia suunal, kui Horvaatia kaitses ennast. Äh, sest ilmselt teatud isikud nägid oma kohustusena teatud kuritegudel sooritamist sõja ajal, kuid see ei ole otsustavaks Horvaatia. väga palju on saavutatud korruptsioonivastases võitluseks ja minu silmis see asjaolu, et äh, endine peaminister on kohtu ees ei näita seda, kuivõrd levinud oli korruptsioon, vaid seda, et Horvaatia on asunud võitlusesse korruptsiooniga, läbi viidud on ka kohtureform ja selles suunas on tehtud suuri sammusid, edusammusid, on kehtestatud vastav järelevalve ja see on vajalik, kuna komisjon soovib kontrollida üle, et reformid viiakse lõpule enne ühinemist oluline oli ka see, et Horvaat tegi oma poolt suuri jõupingutusi ja suur tänu Boris Tadicile ja presidendile selle eest, et nad võtsid ühiseid meetmeid Vukovo äh, külastamiseks ja Serbia probleemide lahendamiseks. ma külastasin seda piirkonda pärast hävingut, paar nädalat pärast seda ja ma nägin, milline suur häving võib toimuda kui eh, selle taga on vastutustundetud poliitikud, kuid väga paljud Vukomaa elanikud on pööranud oma pilgud nüüd eh, tulevikku ja nad on valmis arutama tuleviku probleeme. mul olid suurepärased arutelud ja arv, arvamuste vahetused sealsete elanikega. inimesed soovisid teada saada, mis toimub Euroopas, selleks, et üle saada oma vihatundest ja ma usun, et nad suudavad seda ja ma loodan, et see ühendab neid ja mitte ei lõhesta neid. kui te lubate mulle veel kaks lisaminutit, ma kasutaksin need ära. ma olen veendunud, et kõik see näitab, et Horvaatia annab endast parima, et positiivselt mõjutada ka teisi selle piirkonna riike, luua neile võimalusi liituda Euroopa Liiduga. naabruspoliitika on elulise tähtsusega selle piirkonna jaoks ja mul on hea meel, et Horvaatia ja Sloveenia ja ma tahaksin seejuures tänada Sloveenia peaministrit, on teinud võimalikuks äh, üle saada piiritülidest ja lahendada piirivaidlus. Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga on veel üheks keviks Euroopa Liidu hoonesse ja ma usun, et järgmiste päevade jooksul nõukogu võtab ühendust ka Serbia Montenegroga, et näidata, et pärast Horvaatia linnu liitumist see protsess jätkub Euroopas. ma tean, et saalis ei ole eriti palju kuulajaid. ja paljud arvavad, et laienemine on meie probleemide põhjuseks Äh, kuid äh, uutes riikides ei ole probleemiks mitte põhiseaduslikud probleemid või majandusprobleemid, vaid kriis. ja ma loodan, et saavutatakse lõia, laiapõhjaline nõusolek Horvaatia ühinemiseks, luues vajaliku usalduse. me oleme näinud seda, et praegusel ajal on eriline aeg, oluline näidata, et Euroopa jätkab liitumisprotsessi Horvaatiaga ja kaitseb seda ja see on selge sõnum meie usust Euroopasse. suur tänu, te kasutasite ära oma kaks minutit samuti ja nüüd anname sõna eh, nõukogu esindajale, ministrile. Madam President, Commissioner, Honorable Members. president, volinik, lugupeetud parlamendisaadikud ma tervitan võimalust osaleda tänases arvamuste vahetuses, sest see on üks viimaseid etappe protsessis, mis päädib Horvaatia äh, ühinemislepingule allkirjaga andmisega, äh, mis muudab selle äh, riigi kahekümne kaheksandaks Euroopa Liidu liikmesriigiks. tegemist on äärmiselt positiivse arenguga ja ma usun, et me võime kõiki õnnitleda Horvaatiaid selle eduka tulemuse puhul läbirääkimiste protsessi lõpus. ma tahaksin kasutada täna võimalust, et üle kinnitada minu kindlat veendumust, et laienemispoliitika on olnud Euroopa Liidu üks suuremaid edusid. Euroopa integratsiooni üheks peamiseks eesmärgiks on rahu, stabiilsuse ja lepituse tugevdamine. laienemine on üks põhilisi vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks ajal, mil Euroopa Liit seisab silmitsi suurte väljakutsekatega, mida me äsja arutasime, Horvaatia liitumine meenutab meile, miks eurooplased on valinud koostöötee selles unikaalses raamistikus, mida nimetatakse Euroopa Liiduks. see meenutab meile äh, eurointegratsiooni suurt edu ja ka teiste püüdlusi äh, saada osalisteks selles eduloos parlament on jätkuvalt toetanud Horvaatiat läbirääkimisprotsessi käigus ja ma tahan teid selle toetuse eest tänada. ma sooviksin täna rõhutada, et üks äh, uuenenud konsensuse nurgakivides on äh, see, et kandidaatriigid peavad tegema oma jõupingutusi, lähtudes Euroopa Liidu poolt kehtestatud rangetest tingimustest. ja see on oluline, näitamaks, et nad on valmis liikmelisuseks, liikmelisusega kaasnevad suured hüved, kuid ka kohustused. Need kohustused tagavad selle, et kõik kodanikud saavad täiel määral kasu liikmelisusest ja see otseselt mõjutab kogu laienemispoliitika usaldusväärsust ja seda me oleme korduvalt rõhutanud. selle usalduse protsessil on ka teine tahk, kui kandidaat täidab liikmelisuse seatud kriteeriume, siis ka Euroopa Liit täidab antud lubadused tingimusel, et te annate Horvaatia liitumisel oma nõusolekul, on võimalik järgmisel reedel siin Brüsselis ühinemisleping allkirjastada. kuna tseremoonia toimub hommikul, eh, Horvaatia peaminister proua Kossar eh, saab osaleda vaatlejana eh, samal päeval ka Euroopa Ülemkogul. ma loodan, et ta suhtub suure optimismiga sellesse võimalusse ja võib-olla loob ka suurema üksmeele Euroopa Ülemkogul samuti tahaksin mainida ja rõhutada, et Horvaatia ühinemise seotud töö ei ole veel läbi. Horvaatia peab jätkama oma reformikavasid sama jõuliselt, selleks et täiel määral täita liitumispäevaks võetud kohustuseks. ja seetõttu oodatakse tal uusi edusammusi. toimub tihe seire enne ühinemist, eriti kohtureformi ja põhiõiguste täitmise osas ning äh, peatüki kakskümmend neli osas. nõukogu on äh, analüüsinud äh, komisjoni poolt koostatud Horvaatia eduraporteid ning pidevalt jälginud kõiki peatükkide täitmist. ma kinnitan teile üle, et me jätkuvalt hindame Horvaatia arenguid ja informeerime nendest ka parlamenti. ja samas ei tohi unustada ka tulevikku Horvaatia liitumine on olulise tähtsusega kogu piirkonna jaoks. see on positiivne märk ja seda tuleks ka niimoodi tõlgendada, et edendada äh, stabiilsust, rahu ja heanaaberlikke suhteid ning stabiilsus selles piirkonnas. see fakt peaks ju olema julgustuses ka teistele selle piirkonna riikidele et kinni pidada samadest väärtustest, minna lepituse teele oma naabritega ning üles näidata meelekindlust äh, ühinemiskriteeriumite täitmisel. me loodame üheksanda detsembri sündmus annab uut hoogu Lääne-Balkani riikide ja Euroopa väljavaadetele tingimusel, et kõik asjaomased riigid jätkavad reformide teel. tänan. suur tänu, härra minister, ma annan nüüd äh, sõna äh, erinevate parlamendikomisjonide esindajatele, kõigepealt saab sõna härra Ferm äh, üheks minutiks eelarvekomisjoni nimel. Ah, ah, <laughs> vabandust, härra volinik. kõigepealt saab siiski sõna volinik Füle madam president, uh, madam president uh, <coughs> honourable members uh... pole hullu <laughs> proua president parlamendisaadikud täna on määrava tähtsusega päev nimelt täna annate oma heakskiidu sellele et horvaatiast saab kahekümne kaheksas euroopa liidu liikmesriik mul on väga hea meel et et äh, paljud Horvaatia kolleegid, kes meiega on aastaid koostööd teinud, on täna siin ja jagavad meiega seda tähtsat päeva. austatud parlamendisaadikud, komisjon juba kaheteistkümnendal oktoobril andis oma heakskiitva otsuse ja loodetavasti teie hääletus homme äh, soovituse ja resolutsiooni üle, mille on ette valmistanud härra Soboda, annab positiivse tulemuse, see annab võimaluse nõukogule langetada oma otsus Horvaatia kohta selleks, et äh, liitumisleping saaks siis viien-, üheksandal detsembril alla kirjutatud. Teie hääl on hääl Horvaatiale, tervele sellele piirkonnale, hääl Euroopa Liidu jaoks. kõigepealt muidugi on see hääl Horvaatia toetuseks. Horvaatia mis äh, täna meie ees seisab, on hoopis teistsugune riik kui see Horvaatia, mis pea kümnend tagasi liitumistaotluse esitas, on hoopis teistsugune. arengut on näha absoluutselt kõikides valdkondades. majandus on valmis selleks, et liituda ühisturuga ja on päris hästi vastu pannud majanduskriisile, kuigi Horvaatia ei tohiks ka täna suuri väljakutseid pakkuval ajal unustada majanduslikke reforme väga oluline on see, et demokraatlikud põhimõtted ja põhivabadused on alal hoitud ja et õigusriigi põhimõtted on leidnud toestust läbi mitmete reformide. see on kõik eh, selle suure töö tulemuseks, mille Horvaatia on teinud ära mitmetes valdkondades. pärast eh, uuenenud konsensust eh, laienemise osas on Horvaatia esimene riik, mis Äh, on viinud liitumisläbirääkimised lõpule uue laenemismetodoloogia alusel. see näeb ette siis süsteemset verstapostide kasutamise süsteemi. Horvaatia on suudanud näidata, et nad on täitnud väga karme nõudeid ning äh, on valmis esimesest juulist kaks tuhat kolmteist liikmeks astuma. eriliseks tähelepanu allikaks on olnud õigussüsteemi reform ja korruptsioonivastane võitlus see oli abiks ja juhiks Horvaatiale liitumisläbirääkimiste ajal ning on toonud väga suuri muutuseid esile koha peal. näiteks see, kuidas äh, Horvaatia prokuratuur ja kohtusüsteem äh, lähenevad üldse korruptsioonijuhtumitele. see kindlasti ei ole selle loo lõpp. Horvaatia peab äh, suutma näidata, et nad täidavad neid kohustusi, mis on võetud läbirääkimiste käigus ettevalmistused jätkuvad kuni liitumishetkeni. Nende protsesside lõpule viimine on valitsuse peamine eesmärk, selle valitsuse eesmärgiks siis, kes tuleb kokku pärast detsembrikuiseid valimisi. ma kinnitan teile, et komisjon kavatseb pinevalt jälgida äh, seda, kuidas äh, Horvaatia täidab võetud kohustusi, annab sellest ka aru, teeb seda äh, kuni liitumishetkeni nii täielikult kui võimalik. me kavatseme aidata Horvaatiat ka selles viimases liitumiste, liitumise faasis. me kavatseme hoida ka Euroopa Parlamenti pidevalt kursis arengutega ning olen valmis teiega meie seisukohti jagama. proua president, see on, see hääletus homme on aga ka hääle andmine kogu regioonile. Horvaatia on olnud teenäitajaks teistele ta on suutnud näidata, et Euroopa Liiduga liitumine on käeulatuses. laienemine pakub tohutuid poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke võimalusi ja eeliseid. Horvaatia on olnud stabiilsuse ja, ja regionaalse koostöö ankuriks. laienemine on demokraatia ja õigusriigi põhimõtete peamine edendaja majanduse, majanduslikult on laienemisperspektiiv uuele liikmesriigile andnud hoopis uued perspektiivid elustandardi parandamisel. ega Euroopa Liiduga liitumine ei puuduta ainult ühenduse õigustikuga oma seadusandluse harmooniasse viimist. see on ennekõike siiski ühiskonna muutmise protsess ja nende väärtuste omaksvõitmine, millele rajaneb Euroopa Liit. Need väärtused on otseselt seotud kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonnaga turvalisuse ja õiglusega ja seega oleme me välja kujundanud uue lähenemise, mida me kava, kavatseme kasutada järgmistel laienemisläbirääkimistel. ehk teisisõnu, need küsimused tuleb avada esimesena ja läbirääkimised lõpetada nendes küsimustes viimasena. proua president, aga ärgem unustagem ka seda, et äh, selle hääletusega hääletate ka Euroopa Liidu poolt, sellepärast et äh, laienemine on meie turvalisuse ja jõukuse mõttes vägagi meie huvides. Lääne-Balkanil meie väärtuste eh, edendamine eh, toob kaasa tagasipöördumatud poliitilised reformid. ühisturg eh, muidugi saab sellest kasu, meie eksportijad ja investorid leiavad täiesti uue turu. see, et ühendusõigustik võetakse üle, aitab meil täita ka strateegilisi eesmärke sellistes valdkondades nagu energia, energia, transport, keskkond ja teised strateegilised huvid. usaldusväärne laienemispoliitika on Euroopa Liidu kõige võimsam relv reformide ja ülemineku protsesside toetajana. Horvaatia liitumine on selle poliitika vastupanuvõimet tõestanud. ma tahaksin lõpetuseks tänada teid koostöövalmiduse ja toetuse eest, sellepärast et ilma selleta äh, kahtlen ma, et kas me oleksime jõudnud täna siia sellesse hetke, sellesse ajalooliselt tähtsasse hetke. suur tänu, härra volinik. ja nüüd saavad siis sõna erinevate komisjonide liikmed, kõigepealt annaksin sõna härra Fermile eelarvekomisjoni poolt üheks minutiks. kallid kolleegid, Horvaatia liitumine Euroopa Liiduga on ajalooline sündmus ma loodan, et teised Lääne-Balkani riigid ühinevad nendega varsti. eelarvekomisjon analüüsis Horvaatia liitumise eelarvelisi aspekte ning tegi omapoolsed e, ettepanekud seoses Euroopa Liidu eelarvega. Horvaatia peab e, tugevdama oma Euroopa abi e, kasutamist, tehes seda, seda efektiivsemalt, seda nii VKE-de kui ka teiste puhul, sest küsimus ei ole ainult Äh, riigis. me oleme kindel, et Horvaatia on valmis äh, oma, äh, on valmis oma tegevust parandama. Euroopa Liidu toetus Horvaatiale ei ole mitte kulu, vaid investeering inimarengusse ja demokraatia arengusse, keskkonnakaitsesse, majanduskasvu ja see on kasu, sellest on kasu kogu Euroopale tuleb, seda tuleb selgelt välja öelda ja tuleb öelda tere tulemast Horvaatiale. see, eh, tere, suur tänu teile ning eh, nüüd põhiseaduskomisjoni nimel saab sõna härra Tšaskovski üheks minutiks. on tore, et praegusel raskel hetkel endiselt Euroopa Liit edasi laieneb ning eh, laienemine tähendab ka sügavamat Euroopat, katalüsaatorid äh, muudatuste jaoks ning ma sooviksin äh, äh, teile, teiega jagada ühte mõtet, mis puudutab ühest küljest Horvaatia liitumislepungi, lepingu vastuvõtmist ning teisest küljest eh, tahaksin öelda seda, et näiteks eh, Tšehhi Vabariigi ja Iiri ma ühinesin erinevate äh, artiklite abil, üks oli nelikümmend üheksa, teine nelikümmend kaheksa, sellega seoses ei saanud äh, äh, seda ühte dokumenti panna, kuid igasugused sidemed kahe protsessi vahel ei tohiks siiski Horvaatia liitumist edasi lükata ning see on positiivne signaal Euroopale, mis on raskes olukorras. ning sooviksin lõpetuseks öelda tere tulemast! Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα... Suur tänu. ning nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei nimel annan sõna härra Posseltile kaheks minutiks. Eh, lugupeetud proua president, meie koda toetab Horvaatiat juba viimased kolmkümmend aastat. Eh, kui eh, mina olin kui mina olen apsturi assistent, siis me tegime kõik selleks, et äh, endise Jugoslaavia kodanikel oleks võimalik äh, tulla näiteks Strasbourgi meie äh, parlamenti, et neil oli, oleks võimalus rääkida Horvaatia rahva olukorrast ja inimõiguste olukorrast. nii sai alguse demokratiseerimise protsess ja toetasime ka esimese demokraatliku valimise aastal üheksakümmend üheksa, tegime kõik selleks, et Horvaatia saaks aru, et oli vaja läbirääkimisi pidada, et e, peame läbirääkimisi pidama ka Belgradiga selleks, et jõuda e, lahenduseni kogu Jugoslaavia jaoks. E, tõtt-öelda meie esimesed katsed kukkusid läbi seoses kommunistide äh, Ehm, vastuseisuga ehm, kõigele, mis tuli Lääne-Euroopast, kuid lõpuks eh, suutsime nii kaugele minna, et ka Serbia tunnistas Horvaatia iseseisvust. Horvaatia on sellest ajast peale läbi viinud väga palju reforme eh, ja eh, läbirääkimisi ning eh, suutnud enda jaoks avada Euroopa ukse. Euroopa, Horvaatia on väga hästi valmis Euroopa Liiduga ühineda, ta on üks paremini valmistunud riike kõigist neist, kes on ühinenud. tahaksin tänada kõiki kolleege, ka härra Svobodat, kes on teinud selleks, et kõik meie raportöörid ja variraportöörid kõigi nende aastate järel oleme saavutanud suurepärase tulemuse, et äh, kõik ebaõiglased teod on jäänud selja taha ja Horvaatiast saab Euroopa Liidu liige. Euro-, Horvaatia on riik, mis äh, on saavutanud äh, selliseid tulemusi, mida ei oleks keegi uskunud. Nad on ületanud raskusi, mis olid kunstlikult loodud. protsess on olnud väga keeruline ning Horvaatia äh, Eh, on käivitanud palju raskemaid protsesse kui eh, need, mida teised kandidaatriigid on pidanud eh, läbima. Horvaatial on alati julgust olnud neid reforme läbi viia. ma arvan, et me peame kõik olema õnnelikud selle üle, et me lõpuks nii kaugele oleme jõudnud. ma olen täiesti kindel, et Horvaatia vaatlejad on need, kes aitavad Euroopa Liidule uue impulsi anda ning mul on väga hea meel selle üle, et äh, siin kojas räägitakse ka horvaatia keelt tulevikus. suur tänu, härra Posselt ja nüüd saab äh, sotsialistide nimel härra Viigenil kaheks minutiks. Äh, suur tänu, proua president, eesistuja, härra volinik. ma olen veendunud, et tänane arutelu oleks olnud märksa pidulikum, kui me ei oleks keskendunud ainult majandusküsimustele siin äh, Äh, istungi esimesel poolel. kui Horvaatia kolleegid oleks, Horvaatia kodanikud oleksid kuulnud, mida meie kolleegid siin rääkisid, küsiksid nad endalt üldse praegu, et kas nad tahavad Euroopa Liiduga liituda või mitte. aga sellegipoolest on Horvaatia Äh, liitumine Euroopa Liiduga suureks edusammuks nii äh, Horvaatia enda kui ka Euroopa Liidu jaoks. Horvaatia liitumine toimub Euroopa Liidu jaoks väga olulisel hetkel, sellepärast et see paneb meid võib-olla mõtlema sellele, et võib-olla kõik ei olegi nii traagiline ja asjad ei olegi nii halvasti, äh, nagu paljud tahavad selgeks teha meile, et võib-olla Euroopa Liidul siiski on tulevikku. aga ütleksin veel ühte, mida ütles mulle üks, ühe teise kandidaadi, kandidaatriigi esindaja, et te räägite kogu aeg sellest, kui, kui raske teil on, aga samas te ei tea, kui raske on olla Euroopa Liidust väljaspool. ja Euroopa Liit äh, peaks äh, nägema Horvaatia liitumises väga-väga positiivset sammu ja Välisasjade Komisjon näiteks on ka ühehäälselt seda juba toetanud ja Euroopa Parlament peaks seda samuti tegema me tõesti loodame, et ratifitseerimise ajakivi, ajakavast on selline, millest on võimalik kinni pidada ja Horvaatia liitub meiega nii, nagu praegu esialgu on ette nähtud. meil on väga hea meel, et härra Svoboda, kes on sotsiaal, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni liige, on äh, suurepärasel viisil aidanud Horvaatial jõuda tänasesse punkti ja on äh, kirjutanud äh, väga hea raporti. siin raportis on kirjas midagi, mida ma tahaksin rõhutada just nimelt kodanike osalus on määrava tähtsusega. ja me loodame, et äh, rahvahääletusel Horvaatias osaleb palju inimesi ja et äh, sellel rahvahääletusel antakse liitumisele ka hea vastus. ja veel pöörduksin härra Posselti poole jah, Horvaatia pidi täitma võib-olla karmimaid tingimusi, kuid äh, tänu sellele pole enam vaja neid seiremehhanisme, millega on silmitsi Rumeenia ja Bulgaaria, aga Horvaatiale palju edu. suur tänu ja järgmisena äh, ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Vaiglile. Teil on kaks minutit, palun. suur tänu proua president, äh, tere tulemast Äh, Horvaatia külalistele, kes istuvad täna meil siin saalis tribüünil. meil on väga suur au, et te osalete meie kohtumisel tänasel õhtupoolikul päeval, mis on tähtis nii teie kui ka meie jaoks. Horvaatia on pidanud tänast päeva ootama kaua ja kannatlikult ja eks järgnevatel nädalatel pidulikke hetki selle suure saavutuse tähistamiseks on tulemas veelgi kuid mina arvan, et äh, Horvaatia on äh, liitumise eest võib-olla isegi kõrgemat hinda pidanud maksma kui teised äh, liikmesriigid, kes on Euroopa Liiduga liitunud viimastel aastatel. ja see on võib-olla tegelikult selle vildaka vaatevinkli tõttu, Äh, mis on levinud Euroopa Liidus, et justkui oleks Horvaatia vastutanud äh, Balkani sõja eest äh, ja ei olegi Balkani sõja kõige suurem ohver, mida ta ju tegelikult on. täna me oleme tunnistajaks sellele, et Horvaatia tulevik on Euroopas ja see on terves piirkonnas kindlasti suurendanud ühtekuuluvust. see on tohutu saavutus, eriti riigi jaoks, kes ähm, äh, tänu oma ajaloole on väga heterogeenne. kuid kõik Horvaatias jagavad ühtset eesmärki ja see eesmärk on nüüd täidetud. nii et jääb üle ainult nõustada, nõustuda sellega, mida teised kolleegid on öelnud, mida on öelnud ka härra volinik on väga palju selliseid valdkondi, näiteks nagu inimõigused ja vähemuste kaitse, kus Horvaatia võib-olla tulemusi peab parandama, kui need on probleemid mitte ainult Horvaatiale, vaid ka meile kõigile. ja lõpetuseks tere tulemast, Horvaatia, ja ootame põnevusega teie liitumist. suur tänu, härra Vaigel. ja nüüd saab sõna konservatiivide reformistide nimel sõna härra Tsanak. proua president, ma veetsin oma suvepuhkuse Horvaatias ja nägin oma silmaga seda suurepärast ilusat riiki, kus majandus on jõukas ja rahvas on jõukas ja meie fraktsioon tõesti homme toetab äh, Horvaatia liitumist ja Horvaatia saamist kahekümne kaheksandaks Euroopa Liidu liikmesriigiks. Horvaatia on juhtunud, juhtinud oma Balkani naabreid Äh, sõjajärgsel perioodil äh, isegi peaminister, endine peaminister on toodud äh, kohtu ette korruptsioonisüüdistusega ja see näitab seda, et Kopenhaagi kriteeriumeid täidetakse. palju on muidugi veel ära teha, eriti origina- or,, organiseeritud kuritegevuse ja sisepõgenike osas. Horvaatia on lubanud teha täies mahus koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja toob kohtu ette tunnistajad ja, ja jätab minevikku oma nii-öelda mustad ja, ja varjulisema poole oma ajaloost Äh, Horvaatia äh, peab täitma oma rolli, äh, kahjuks on ka teatavaid erandeid, millest tuleb kinni pidada, näiteks töötajate vaba liikumisele. praegune viisa liberaliseeritus ja viisa liberaliseerimise meetmed Horvaatia, horvaatidele äh, Euroopa Liidu sees ei ole täitnud neid kartusi, et äh, massiliselt äh, tuleb äh, Horvaatia kodanikke tööle näiteks praegu survel oleva Ühendkuningriiki ja kurjategijad igal juhul ju liiguvad viisata või viisaga ja ma tõesti loodan, et Horvaatia äh, Äh, endised äh, Jugoslaavia naabrid äh, Montenegro, kelle osas mina olen liitumisläbirääkimiste raport, suudab, raportöör suudavad lahendada oma piiritüli ja et ka Montenegroga võimalus avada liitumisläbirääkimised. kuigi kalender edasisteks laienemisteks Balkani riikides on veel segane, on see liitumine, liitumise perspektiiv ainus öö, liim, mis seob neid reformide teega ja kui Horvaatiast on saanud liikmesriik pärast ratifitseerimist kõikides liikmesriikides, peavad nemad liitumisel toetama kõiki oma naabreid, eriti Serbiat, äh, liitumisteel. suur tänu. Äh, härra Posselt on esitanud sinise kaardi. härra Tänak, kas te olete nõus selle vastu võtma? tundub, et härra Tänak on nõus härra Vooselt. mikrofon, mikrofon. härra Tänuk, mul on äh, hea meel kuulda siin teie sõnu. kui te viitasite endisele peaministrile, kas te olete aga kursis sellega, et ilma selle peaministrita ei oleks Horvaatia täna jõudnud nii kaugele, kui ta on jõudnud ja kas te mitte ei arva, härra Tänak, et see mees äh, on ka ära teeninud õiglase kohtupidamise? suur tänu, härra Tšanuk, vastate. mikrofon. Äh, poliitikud äh, teistest riikidest ei peaks selliseid asju kommenteerima, aga loomulikult ma tunnen äh, Ehm, loomulikult ma arvan seda, et, et kõikidel peab olema äh, juurdepääs õiglasele kohtumõistmisele. endine peaminister, kes täna on kohtu ees, on kindlasti olnud väga pädev mees ja väga olulist rolli mänginud äh, Horvaatia liitumise teel, aga kui ta on süüdi korruptsioonis, siis ta tuleb kohtu ette tuua, aga see on Horvaatia kohtute ülesanne, mitte Euroopa Parlamendi ülesanne. suur tänu, härra Tänak ja järgmisena saab sõna proua Lunatšek frau präsidentin herr kommissar! diese tage sind volinik horvaatia jaoks ja euroopa jaoks on saabunud head päevad ja kahjuks täna me ei kuule alati häid uudiseid ja seetõttu me peaksime rõõmuga vastu võtma head uudised horvaatia ühinemise kohta ning pöörduda Horvaatia valitsuse, Horvaatia rahva poole. Äh, roheliste nimel tahaksin ma õnnitleda neid nende saavutuste puhul. see protsess on jätkunud peaaegu kümme aastat ja ei ole veel lõpule jõudnud. veel on vaja jätkata võitlust korruptsiooniga, viia läbi kohtusüsteemi reform ja kaitsta vähemusi ja kõik need probleemid ja teised valdkonnad peaksid olema prioriteetide esireas. rahvapartei tahaks, et sellest raportis eemaldatakse kriitika käesoleva aasta suvel toimunud Splitis geiparaadi osalemise vastu, kuid kuigi me ei toeta eelarvamusi tahame, et komisjon tulevikus tooks probleemid selgelt esile, kui need probleemid tekivad ja me soovime, et Horvaatia kodanikuühiskond oleks kaasatud nii reformi kui ka seireprotsessi. sellega peab tegelema Horvaatia järgmine valitsus, selleks et protsess oleks läbipaistev. ja et ka horvaatlased ise oleksid selles veendunud Lääne-Balkanil on praegu saavutatud hea hoog, nii et tere tulemast Horvaatiale. tänan, järgmisena härra Hadži Georgiev üheks minutiks kuue nimel. okei okay.. härra Posselt, kas te soovite jälle küsida? küsimus proua Lunatšekile kas te tegelikult olete lugenud läbi Rahvapartei teksti? loomulikult Rahvapartei pooldab äh, hukkamõistu sellele vägivallale. me oleme vastu sellele, et valitsus süüdistatakse selles ja see on punkt viisteist, me mõistame hukka vägivalla ja see on ilmselge. ja kolleeg Posselt. proua Lunašek, kas te soovite vastata? loomulikult kolleeg Posselt ma olen teksti läbi lugenud. ma ei avalda toetust ühe või teisele poolele selles kampaanias, kuid Spliti elanikke ei olnud võimalik korralikult kaitsta ja seetõttu te peaksite oma muudatusettepaneku tagasi võtma. suur tänu, järgmisena härra Hadži Georgium. meie Ehm, kuues tunneme heameelt selle üle, et Horvaatia ühineb nüüd Euroopa Liiduga. praegu algab selline periood, kus eh, usaldus Euroopa Liidu vastu ehm, aina nõrgeneb ning eh, sellega seoses on väga hea, et et see ühinemine näitab, et on veel neid, kes usaldavad Euroopa Liidu, üheskoos suudame me ära teha rohkem. oleme optimistid ja loodame, et Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemine ei tähenda seda, et samal ajal kaob ära ehm, euro ja et kõik meie mitmeaastane töö läheb tühja. Ehm, ühinemine, ühinemisprotsess aitas eh, Horvaatias eh, läbi viia erinevaid reforme, eh, erinevatest sektorist viidi läbi muudatused, meil on väga hea meel selle üle, et Horvaatias on äh, saanud põgenikud tagasi tulnud, äh, võideldakse diskrimineerimise vastu ning üritatakse leppida naaberriikidega. kuid samas äh, me peame siiski pöörama tähelepanu sotsiaalsetele majandusprobleemidele, mis on Horvaatia rahvast tabanud, nagu näiteks pikaajaline töötus, vaesus ja mõningate põhiõiguste rikkumine. liberaalse eh, poliitika läbisurumine muudab vaesemate inimeste olukorra veel raskemaks. sellega seoses me soovime tõelist jätkusuutlikku arengut eh, eh, seoses sotsiaalse kaitsesüsteemi mm, arenguga ning loodame, et Horvaatia rahvas suudab parandada olukorda, vähendada töötust, suurendada neid ligipääsu haridusele, koolitusele, tervishoiuteenustele ja nüüd saab sõna härra Farage üheks, kaheks minutiks Recently... suur tänu, ma käisin hiljuti Horvaatias. ma tahtsin nimelt välja selgitada, kas äh, Horvaatias äh, käib tõsine debatt ja kas kampaania Euroopa Liidu suunas on õiglane. mis ma siis leidsin? Euroopa Liit äh, teeb kõike selleks, et poliitilist klassi ära osta Horvaatias ja üldiselt saab hästi hakkama. Euroopa Liit on juba nimelt eraldanud kolmsada kakskümmend miljonit eurot liitumiseelse abina Horvaatiale. niimoodi nimetatakse seda Euroopa Liit alles hiljuti kulutas miljon eurot ilmselt ilmselge mm, reklaamikampaania peale, öel-, öeldes, et äh, horvaatidele, et Euroopa Liit äh, on nende ainus võimalus ja Euroopa Liidu Parlamendis on antud horvaatidele väga kõrgesti tasustatud kohti, ka Euroopa Komisjonis, lihtsalt näidata seda, et kui palju juhtiv eliit võib sellest kasu lõigata ja üle terve riigi on Euroopa Liidu lipud äh, mastis ja jätavad teile mulje, et asi ongi nagu ühel pool. aga Teil on veel suur töö ära teha, sest vanad kommunistid on Horvaatias olemas, nendel on kõigi, kõik võimukohad enda tagumiku all ja nad saavad kõik äh, fantastiliselt rikkaks, kui äh, Horvaatia liitub Euroopa Liiduga ja see asi on tegelikult veelgi hullem, sellepärast et Horvaatias ei ole vaba meediat. ei toimu tegelikult mitte mingisugust arutelu rahva seas ausalt öeldes kümme tuhat äh, Horvaatia krooni on välja pakutud äh, sellele, kes leiab äh, Horvaatia ajakirjandusest ainuüksi ühe artikli selle kohta, et liitumine ei ole hea asi, kogu see kampaania on Äh, moonutatud äh, ja ühte, ühele poole viltu, me oleme näinud selliseid asju ennegi Euroopa Liidus, aga Horvaatia puhul on see hullem kui kunagi varem. see riik on juba tuhat aastat üritanud iseseisvustada ja kakskümmend aastat neil oli see sõltumatus. Neil õnnestus ennast välja rabeleda sellest äh, läbikukkunud Jugoslaaviast ja kui nad nüüd toetavad Euroopa Liiduga liitumist, liituvad nad uue Jugoslaaviaga läbikukkunud poliitilise eksperimendiga ja ma tõesti loodan, et järgmistel kuudel, viimastel kuudel äh, Horvaatias see arutelu aset leiab, kahjuks ma kõhklen selles. suur tänu, härra Farage. järgmisena saab sõna härra Brons, mitteühinenute nimel, palun. härra Brons, teil on üks minut. mikrofon. suur tänu kakskümmend aastat on möödas Horvaatia iseseisvustumisest, seda toetas rahvahääletusel üheksakümmend viis protsenti rahvast ja nad võitlesid selle iseseisvuse eest, oma territooriumi, oma rahva eest ja väga paljud äh, hukkusid äh, või said süga-, tugevalt haavata selles võitluses, on traagiline, et Horvaatia nüüd annab käest selle iseseisvuse, annab selle lihtsalt Euroopa Liidule selleks, et äh, tagada liitumine, on pidanud äh, Horvaatia üle võtma terve hulga seadusandlusi sotsiaalse libera-, liberalismi tagamiseks ja on andnud äh, justkui nagu ohvriks rahvusvahelise kriminaalkohtu ette oma inimesi ja, ja tegelikult ei kaitse oma inimeste töökohti näiteks. liitumisleping kirjutatakse alla enne rahvahääletust, see on sülitamine demokraatia ja Horvaatia rahva peale ja on suureks solvanguks neile, kes võitlesid Horvaatia iseseisvuse eest oma eluga. Horvaatia valitsus on kuritarvitanud äh, avalikku raha selleks, et viia läbi propagandakampaaniat, mis on viltu ja rahvale midagi peale suruda ja rahvahääletusse suhtutakse kui mingisugusesse formaalsusesse, aga muidugi juhus, juhul kui rahvas ütlebki ei, võib ju korraldada uue rahvahääletuse ja siis veel ühe ja siis veel ühe ja niikaua, kuni nad lõpuks ikkagi jah ütlevad, nii ju Euroopa Liit teeb, aitäh. järgmisena saab sõna härra Karas kaheks minutiks. Eh, lugupeetud daamid ja härrad, otsuse langetusprotsess näitab et äh, praegu on äh, head päevad kätte jõudnud nii Euroopa Liidule kui ka Horvaatiale. on hea aeg mitte ainult Horvaatia jaoks, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liidu kui ühtse projekti jaoks, mis näeb ette kogu ähm, Euroopa ühinemise ja äh, jätab selja taha tema vägivaldse lõhenemise, selle asemel, et omavahel võidelda, tülitseda, tegutseme koos, nii suudame hakkama saada kõigi väljakutsete ja ülesannetega, kuid laienemisprotsess sellega ei lõppe ning samuti peab protsess muutuma sügavamaks, see peab toimuma kiiresti. majandus- ja sotsiaalküsimused peavad leidma tugevama lahenduse, see ei ole kõik seotud riikliku, riigi või rahvusliku päritoluga. me ei saa praegu jääda loorberitele puhkama, vaid peame eh, reformi teel edasi käima, seda nii Horvaatias kui Euroopa Liidus. väga palju on võimalik ära teha on eh, potentsiaali eh, paremini võidelda Horva-, korruptsiooni vastu on paremini võimalik kaitsta inimõigusi. Pole sugugi juhuslik, et kolleeg Svoboda ja ka teised, ka mina ise, härra Posselt, tegime nii palju jõupingutusi selle nimel, et äh, toetada Horvaatiat ja ka teisi riike äh, pärast seda, äh, kui Horvaatia iseseisvaks sai. meil on väga palju ühist majanduslikult, poliitika, poliitiliselt, kultuuripoliitiliselt, ajalooliselt. meie oleme seda protsessi alati toetanud, meil on väga hea meel selle üle, et see protsess lõpeb nii hästi. loodame, et kõik me saame kõlavalt öelda jah homme Horvaatiale ja öelda südamlikult tere tulemast oma Horvaatia sõpradele et ähm, üheskoos vastu astuda kõigi neile väljakutsetele, mis Euroopa Liidu ees seisavad. loodetavasti on see eeskujuks kogu Lääne-Balkanile. suur tänu, järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks proua Fajon. suur tänu. homme eh, saadetakse oluline signaal Ehm, hoolimata meie raskustest me siiski liigume edasi ning ma loodan, et me saadame positiivse signaali ka eh, kogu ülejäänud Lääne-Balkanile praegusel keerulisel ajahetkel. Horvaatia näide on tähtis kogu piirkonna jaoks. Eh, see on eh, selge eeskuju teistele selle piirkonna riikidele ja see kindlasti ka suurendab vastastikust usaldust nende riikide vahel. ma arvan, et äh, arbitraaži protsess äh, Sloveenia ja Horvaatia vahel oli väga positiivne. Horvaatia tegi väga palju, eriti just korruptsioonivastases võitluses ära ning ma arvan, et see protsess äh, siinkohal ei lõpe, me, seda teavad poliitikud ja teised aeg-ajalt kiputakse seda unustama äh, ja mõeldakse eriti just, et valimiskampaania käigus on kõik lubatud. ei, äh, kodanikud on just need, kes saavad, peavad otsustama, kas äh, nad soovivad edasi minna või mitte. Sloveenias igatahes toimus väga positiivne protsess, Horvaatias loodetavasti läheb see samamoodi, sellepärast et Horvaatial on seda vaja ning mul on väga hea meel, et Horvaatia astub nüüd Euroopa Liidu liikmeks. suur tänu ja härra Salobrakos üheks minutiks. suur tänu. härra Svoboda, te olete tõsine mees. Te esitasite meile väga mõistliku hea raporti, kuid äh, peab siiski äh, rõhutama, et äh, Horvaatia on teinud ära Eh, väga suure töö ja eh, saanud üle paljudest raskustest ning eh, ta on oma tegevuses olnud edukas ja ma arvan, et ta teeb ka edaspidi jõupingutusi, viib läbi reforme ja seda sama jõuliselt näiteks põhiõiguste osas, justiitsvaldkonnas, võitluses korruptsiooniga, altkäemaksude vastu ning erinevalt teistest selle piirkonna kandidaatriikidest on Horvaatia teinud väga tublisid edusamme ning ma sooviksin rääkida sooviksin rääkida sellest, et kõik, mitte kõik ei ole valmis niimoodi nii tublisid edusamme tegema ja meiega niimoodi ühinema. Äh, ma äh, sooviksin äh, praegusel hetkel igatahes soovida südamlikult tere tulemast Euro Horvaatiale Euroopa Liitu ning järgmisena saab sõna härra Kovatš, kuid mulle tundub, et teda ei ole siin, nii et ma annan sõna kaheks minutiks härra Hökmarkile. mikrofon, palun president, ma tahaksin tänada raportööri ja öelda tere tulemast Horvaatiale ning õnnitleda Euroopa Liitu, mikrofon katkes. tundub, et tegemist on mingit liiki sabotaažiga, ütleb kõneleja. kui homme on võimalus hääletada Horvaatia eh, ühinemise poolt Euroopa Liiduga, siis sellega me väljendame eh, oma ideesid ja Euroopa Liidu koostöö tugevust. ma kahetsen, et härra Farage ei ole enam saalis, sest tal on probleem Horvaatia liitumisega. see on sõnum Euroopa koostöö, Euroopa Liidu väärtuste kohta, mis on atraktiivsemad kui tema poliitikad. ja see rõhutab, et kriisi ajal oleme suutelised tegema neid imetabaseid jõupingutusi Euroopa Liidu laienemisel. me oleme näinud, et on loodud stabiilne demokraatia ja avatud ühiskond. ja me loodame, et Horvaatia suudab veel ühe sammu teha, muuta ka Euroopa paremaks. Horvaatia on muutunud paremaks ühiskonnaks, saades Euroopa Liidu liikmeks avanevad Horvaatia kodanikele kõik samad võimalused nagu teistele Euroopa Liidu kodanikele. see muudab Euroopa, Euroopa paremaks ja loob ka paremaid võimalusi meie kõikide jaoks, horvaatlaste, rootslaste, austerlaste ja kõikide teiste jaoks, kes osalevad selles fantastilises projektis. seega homme me eh, väljendame Euroopa Liidu tugevust majanduskriisi ajal ja ma usun, et see rõhutab omakorda, et meil on põhjust ka optimismiks ja on põhjust saata teistele Lääne-Balkani riikidele omapoolne sõnum. kui nad reformivad, kui nad muudavad, kui nad arenevad, siis me saame koos jagada rahu, demokraatiat ja avatud ühiskonna hüvesid. suur tänu! järgmisena proua Gönš. tänan! president, mul on hea meel öelda Horvaatia liitumisele jah, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, ma olen naaberriigi parlamendist valitud Euroopa Parlamenti ja ma õnnitan Horvaatiat selle saavutuse puhul. Horvaatia on eeskujuks teistele riikidele, kes on asunud Euroopa Liiduga liitumise teele. ja sõnum on, et Euroopa Liidu liikmelisus on võimalik ja Euroopa Liit täidab antud lubadusi. Ungari eesistumise ajal meil õnnestus sulgeda läbirääkimiste peatükid Horvaatia ühinemise teemal. me oleme alati olnud pühendunud Horvaatia ühinemisele, kuid siiski seisavad ees mõningad ülesanded, mida Horvaatia peab täitma enne ühinemist. ja ma ütlen seda selle riigi esindajana, kes hiljuti samuti liitus Euroopa Liiduga. on hea ja oluline arendada heanaaberlikke suhteid, teha lõpp natsionalistlikele meeleoludele ja pärast sõja lõppu ning majanduskriisi võetakse meie väärtused omaks ainult siis, kui poliitikud ja valitsused edendavad neid väärtusi üheskoos ning teavitavad ka kodanikke nende kohustustest ja õigustest, mis kaasnevad liikmelisusega. ja ma igati tervitan Horvaatia ühinemist. suur tänu ja mulle tundub, et härra Kasparit ei ole siin ning sellega seoses ma annan sõna härra Peeterlile üheks minutiks. Madam äh,, merci, madam la president. suur tänu. predsednik, dragi kolegitse in kolegi. Republiki Hrvatski iskreno čestit- suur tänu, eh, proua president, kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma tahtsin õnnitleda Horvaatiat selle eest, et nad on läbirääkimistega lõpule jõudnud ning eh, kohe kirjutatakse alla nende liitumisleping. see on eh, tõestus selle kohta, et Euroopa integreerumisprotsess võib jätkuda ning jätkub. ma arvan, et on väga oluline, et Lääne, üks Lääne-Balkani riikidest nüüd ühineb Euroopa Liiduga, see on eeskujuks teistele selle piirkonna riikidele. see on positiivne eeskuju äh, rahu ja koostöö saavutamiseks selles piirkonnas ja kogu Euroopa Liidus. suur tänu, härra Kaspari on siin ning ma annan talle nüüd sõna sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir no president, suur tänu ja suur tänu, et andsite mulle siiski võimaluse sõna võtta. ma äh, osutan Horvaatiale suurt tähtsust ja avaldan omapoolset toetust kõikidele eelkõnelejatele. Horvaatia on üks nendest riikides, mis on paremini ette valmistanud oma liitumise teel ja kuigi viimaste kuude jooksul on saavutatud suurt edasiminekut, ma olen väga tänulik komisjonile ja me Horvaatia partneritele nende jõupingutustes, kuid mulle teeb muret see, et meil on Euroopa Liidus selged reeglid ja tingimused, mida riik peab täitma ning ma kahetsen, et, et jälle me võtame vastu riigi, kes ei ole sajaprotsendiliselt täitnud kõik kriteeriumid ja ma ei usu, et Horvaatia peaks olema halvas olukorras teiste riikidega. ta on jõudnud küll vajalikku etappi liitumise teel, kuid kõikide eelseisvate liitumiste puhul ma tahaksin, et valitseks õiglus ja võrdsus ja mitte ebavõrdsus. meil on head euroopalikud reegleid ja kahjuks nendest alati ei peata kinni ja ma arvan, et seda tuleks tulevikus silmas pidada suur tänu, kallid äh, kolleegid, äh, nüüd on kätte jõudnud äh, vaba mikrofoni kord, mõned kolleegid soovivad sõna, ma annan sõna ainult kuuele, kõigepealt saab sõna härra Nikolatšis ja palun pidage ähm, kõneajast kinni, see on üks minut, nii et kõik kuus saaks sõna võtta ja mitte viis, palun, härra Mikolatšis, teil on üks minut. tundub, et härra Mikolatšisit ei ole siin. härra Mikolatšits, teda pole siin minu teda siin ei näe, siis saab sõna proua Roidova. kallid kolleegid, liitumisläbirääkimiste edukas lõpuleviimine Horvaatia poolt äh, teeb meid õnnelikuks. Horvaatia on heaks eeskujuks ja näiteks teistele selle piirkonna riikidele ja on ka stabiilsuse tagatiseks Lääne-Balkanil. ja mul on tõeliselt hea meel, kuna meil on väga head suhted Tšehhi Vabariigi ja Horvaatia vahel. kuid ma olen vähem rahul sellega, et Tšehhi Vabariik võib tegelikult selle liitumisprotsessi komplitseerida meie presidendi ja sotsiaaldemokraatide tõttu. kahjuks äh, selle konflikti põhjus tegelikult ei ole väärt seda, et takistada liitumist Tšehhi Vabariik ei ole abi saanud sellest protokollist, mida me taotlesime. Tšehhi kodanikud soovivad, et Horvaatia liituks Euroopa Liiduga niipea kui võimalik ja ma tänan voliniku Vüüle tehtud jõupingutuste eest. palun pidage kinni oma kõneajast, see on üks minut. härra Kassiini, teil on üks minut. Uspeh Hrvaške je še en velik poraz euroskeptikov in zato čestitam Hrvatskoj. president ma arvan, et äh, see, et äh, Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga on väga äh, halb uudis euroskeptikutele, nii et me oleme teinud tubli sammu edasi, suur tänu Poola eesistumisele, suur tänu härra Sobodale, ta on teinud ära väga suure töö väga pikkade aastate jooksul. üheksas detsember on päev, kus me, me, me peame eh, panema eh, paika kindla kuupäeva Horvaatia jaoks. Horvaatia on Euroopa Liiduga ühinemise ära teeninud ning Euroopa Liit on ära teeninud uue liikme eh, astumise Euroopa Liitu. ma arvan, et me peame vastama jah, suur tänu Ähm, Poola eesistumisele tahaksime tänada kõiki asjade osapooli, äh, loodetavasti ka Montenegro saab varsti Euroopa Liidu liikmes. Äh, suur tänu, äh, tervitame Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga, ma arvan, et Horvaatia osutab tubli panuse selleks, et eh, käivitada Euroopa eh, toonaustrateegia. me teame, et Horvaatia koos Saksamaaga on eh, vastutavad just nimelt bioloogilise mitmekesisuse küsimuse eest ja, ja samuti ka ettevõtete konkurentsivõime eest Horvaatia saab eh, anda oma panuse ka eh, Euroopa, üle-euroopaliste transpordivõrkude arendamisse, sest eh, Horvaatial on väga oluline roll selles mängida. on oluline roll mängida selles, et laiendada Euroopa transpordivõrke ning arendada head transpordivõrku kogu ehm, selles piirkonnas ja nüüd härra Obermeier, üks minut frau präsidentin! nach vielen bürokratischen hürden sind. Äh, suur tänu proua president pärast äh, mitmete bürokraatlike tõkete ületamist on äh, liitumisläbirääkimised viidud positiivse lõpuni ja horvaatia on saavutanud väga palju ka näiteks kohtureformi osas kuid endiselt peavad nad jätkama selle reformide teel näiteks aatomienergia kasutamisest loobumine ja Krõnsko tuumajaama sulgemine, piirikontroll, kõik need küsimused äh, tuleb veel lahendada. Euroopa Komisjon on äh, Horvaatiale esitanud väga nõudliku liitumisprogrammi kuid äh, vaatamata eduaruannetele on äh, väga palju raha läinud nii-öelda vasakule, ärgem seda unustagem mainida. härra Kukan, suur tänu, proua president. homme hääletame Horvaatia liitumise osas ja see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline verstapost ja ma olen veendunud, et Euroopa Liit tänu Horvaatia liitumisele muutub ainult tugevamaks ja meie usaldusväärsus suureneb. liitumisprotsess on viinud selleni, et Horvaatia on läbinud täieliku muutuse. täna on Horvaatia demokraatlik riik ning ma olen veendunud, et nende majandus, nende panus stabiilsuse ja majandusliku jõukuse tagamisele selles piirkonnas saab olema suur. Horvaatia esi-, esitab äh, euroopalikke väärtusi ja praegu me peame edasi mõtlema nüüd äh, naaberriikidele juba, me peame mõtlema oma ühistele jõupingutustele, ühtse Euroopa Liidu äh, ambitsiooni osas. Horvaatia on väga edukas näide ja kindlasti on õpetuseks ka teistele piirkondadele nii et ma tahaksin tervitada horvaatlaseid Euroopa Liidus. järgmine kõneleja, härra Sogor. Euroopa Liit äh, on praegu ilmselt oma ajaloo kõige raskemas äh, momendis, kus usaldusväärsust õõnestab äh, ebausaldusväärne käitumine ja sellepärast ma tunnen rõõmu, et isegi nendel rasketel aegadel on komisjon ja nõukogu jäänud Horvaatia liitumise perspektiivide osas endale kindlaks. Euroopa Liit ei ole valmis ilma Lääne-Balkani riikideta, kuid samas nende riikide liitumise ka seoses on esile kerkinud see, et Euroopa Liidu tasandil tuleb põlisrahvaste küsimused lahendada. see on väga oluline küsimus, millele tuleb otsa vaadata. Lääne-Balkani integratsioon ei saa olema edukas, kui me vähemuste küsimust ei lahenda. ma loodan ja olen veendunud, et Horvaatia täidab oma lubadusi, mis on antud enne liitumist vähemuste kaitse osas. suur tänu, sellega on öö, äh, äh, vaba mikrofoni osa läbi ja sõna saab volinik Füüle suur tänu, proua president, austatud parlamendisaadikud. suur tänu selle arutelu eest. see on olnud äärmiselt positiivne ja inspireeriv ja mind kindlasti julgustab see tänane lai toetus, mis on Horvaatia liitumisele antud ja loodetavasti homme tõlgendub see siis kindlameelseks jah-sõnaks hääletusel ma tunnustan kõrgelt ka teie julgustusi, mille te olete andnud Horvaatiale jätkata liitumise teel kindlameelselt. Äh, meie sügisese seireprotsessi tulemused näitavad seda, et äh, Horvaatia püsib äh, laineharjal ning on saavutanud väga kõrge taseme ettevalmistusperioodil selleks, et tagada siis riigi liitumine Nende ettevalmistuste lõpuleviimine peaks olema peamiseks prioriteediks pärast äh, eesseisvaid valimisi äh, moodustavale valitsusele. ma tahaksin rõhutada seda, seda, et mitte mingisuguseid erandeid Horvaatiale ei tehta äh, kohustuste täitmise nõudmisel, nende kohustuste täitmisel, milles on siis kokkuleppele jõutud. ja need kohustused tuleb täita selleks hetkeks, kui nad liituvad Euroopa Liiduga. ja ma tahaksin ühtlasi kinnitada ka seda, et liitumislepingu ratifitseerimine on täiesti iseseisev äh, ettevõtmine, seda vastavalt äh, Euroopa Liidu aluslepingutele. komisjoni poolt ma tahaksin taas kinnitada meie veendunud äh, pühendumist sügava koostöö jätkamiseks ja ma kinnitan teile, et me anname teile adekvaatset infot Horvaatia edusammude kohta järgnevatel kuudel kuni liitumishetkeni. lähenemispoliitika on vastuseks äh, rahvaste legitiimsetele ootustele liituda Euroopaga, ühinenud Euroopaga ja me peame tegema koostööd selleks, et Horvaatia poolt Äh, antav õppetund on suureks äh, verstapostiks äh, usaldusväärses laenumispoliitikas. suur tänu, härra volinik. ja nüüd saab viimasena, kuid sugugi mitte vähimana, sõna härra Dovgiljevitš, kes esindab nõukogu. tänan, president, volinik, lugupeetud saadikud, ka mina tahaksin äh, tervitada Horvaatia delegatsiooni, ma näen, et pealäbirääkija istub nende seas, ma tahan teda südamest õnnitleda isiklikult eh, selle eh, raske töö ja suurte jõupingutuse eest, mis ta on teinud aastate jooksul, mis on toonud Horvaatia Euroopa Liidu läbepakule. võib-olla naljaga pooleks võin öelda, eh, et võib-olla kui Horvaatia liitub, siis me samamoodi meile harjupäraselt, slaavipäraselt nimed ka ma tahaksin oma lõppsõnavõtus keskenduda hoopis millelegi muule. ma tahan öelda, et ma mäletan väga hästi, kui parlament Strasbourgis hääletas kahekümne kolmandal aasta kevadel kümne uue riigi liitumise poolt. ma mäletan neid arutelusid, mis leidsid aset enne rahvahääletusi nendes riikides, ka minu oma koduriigis Poolas ja mulle meenuvad euroskeptikute nonsense, äh, kes rääkisid, et me jääme ilma oma riiklikust sõltumatusest, identiteedest, et tuleb äh, liitumisega nii-öelda äh, majandusbabüloon ja et see on lõpp kristlusele ja põllumajandusele, see oli kõik jama. vaadake nüüd Poola peale, vaadake selliste riikide nagu Tšehhi Vabariik ja teiste riikide peal nagu Balti riigid, vaadake, kui palju me oleme kasu saanud Äh, Euroopa Liidust, kui suur edu on olnud laienemine ja eriti selle viimane voor, millele ma viitan. seega ma väga loodan, et Horvaatia arutelu enne rahvahääletust äh, põhineb faktidel, et toimub kampaania, et toimub arvamuste vahetus, debatt, äh, mille keskmiseks on tegelikud küsimused ja probleemid ja ma loodan, et ei kordu sellised arutelud, mis ei vii meid kuhugi, mis toetuvad müütidele ja on kaugel eh, tegelikkusest. ma loodan, et homme on hääletustulemus positiivne ja ma tahan tänada raportööri härra Svobodat eh, tehtud suure töö eest ja jõupingutust, mis ta on teinud selle raporti koostamisele ja tööle Horvaatia küsimusega aastate jooksul. ja ma väga loodan, et Äh, sel raskel ajal. me suudame edastada seda optimismi, seda positiivset sõnumit, mis tuleneb Horvaatia liitumisest. tänan. suur tänu, suur tänu ministrile ja suur tänu härra Svobodale selle raporti eest. ja